nüüd käesoleva nädala istungite kava. esimeste konverents vastavalt artiklile eh, sada nelikümmend üheksa on eh, päevakorra projekti kinnitanud, praeguseks muudatusi sellele esitatud ei ole. kolmapäeva pärastlõuna osas on aga pandud ette mulle järgmist. fraktsioonide koordinaatorite poolt. proua Lunatšeki raport Kosovo stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu osa ning kõrge esindaja välispoliitika osas ettekanne ISISe massimõrvade osas peaksid siis selles järjekorras päevakorda minema ning äh, enne neid tuleb äh, välispoliitika kõrge esindaja ettekanne Georgia, Moldova ja Ukraina assotsieerumislepingute teemal. kui vastuväiteid ei ole, siis jääme selle juurde. niisiis on meie töökava paigas. palun, härra Lamberts. Toujours bien? Ah ben voilà. Monsieur le Président, avant austatud president, enne kui päevakorra kinnitame, tahaksin esineda järgmise märkusega. esimeste konverentsil eelmisel nädalal rääkisime Taani küsimusest. Taani volinik on siin, aga temal sellega pistmist ei ole. olukord on väga murettekitav, sellepärast et rakendatakse meetmeid selles riigis praegu, mis päris paljude meie kolleegide seisukohalt kujutavad endast rikkumist vabandust, ma ei saa midagi selle suhtes parata. oodake üks hetk, härra Lambert. ei ole probleem, võin oodata. kas soovite, et jätkan inglise keeles? ei, jätkake prantsuse keeles, sellepärast et vastasel juhul me ei saa kontrollida, kas ingliskeelne tõlge tuleb läbi. me võime loomulikult paluda ingliskeelset, inglise tõlkidel tõlkida minu halb inglise keel õigesse inglise keelde ei, aga tundub, et praegu kõik toimib. nii et võite jätkata, ütleb esi-, president. olukord Taanis on murettekitav, sellepärast et seal hakatakse rakendama meetmeid, kahekümne kuuendal jaanuaril on kavandatud nende lõplik vastuvõtmine ja paljude meie kolleegide hinnangul on need meetmed vastuolus Euroopa Liidu väärtustega oleme sellest rääkinud esimeste konverentsil ning oleme leppinud kokku järgmise menetluse. täna õhtul, just täna õhtul, kodanikuvabaduste komisjon kuulab ära Taani riigi esindaja ning pärast seda koosolekut komisjoni koordinaatorid tulevad kokku ning otsustavad, kas või mitte eraldada täiskogul arutelu aega sellele. see tähendab, et me ei tea praegu veel, kas kodanikuvabaduste komisjon kuulab ära Taani esindaja, mis on ette nähtud igal juhul täna õhtuks aga mis on selge, on, äh, on igal juhul see, et kas see kuulamine toimub või ei toimu, igal juhul koordinaatorid täna kokku ei tule. aga igal juhul oleks mõistlik ette näha aeg täiskogul Taani arutelu korraldamiseks, kuigi me, sest me ei tea, kas komisjon otsustab või mitte, kas komisjon kuulab ära Taani esindaja või mitte. ehk siis, kui me otsustame otsustame nii-öelda kellamängu mängides, võib juhtuda, et me peame hakkama tagantjärgi arutama veebruaris seda küsimust, aga pärast, see oleks siis juba ajast maha jäänud. ning esimeste konverentsil ma juba ütlesin seda, ma mõistan väga hästi, et Euroopa Komisjon ei saa võtta seisukohta tegemata otsuse suhtes. komisjon saab äh, hinnata ainult reaalselt vastu võetud õigusakti. aga meie parlament, parlamendil on ka hoiatav funktsioon ning seetõttu peaksime oma arutelu pidama enne, kui Taani valitsus ja parlament oma otsuse teevad. see oleks märksa parem, kui arutada seda pärast toimunut. ning kuna meil ei ole praegu selge, mis hakkab toimuma Liibe komisjonis, peaksime igaks juhuks planeerima täiskogu aja ning kui Liibe komisjon tuleb kokku ja Liibe koordinaatorid otsustavad, et et aitäh, president katkestab. selge, härra Lamberts, ma usun, et kõik said aru asjast. härra Lamberts ma sain täna teada, et äh, kodanikuvabaduste komisjon täna õhtul seda küsimust siiski arutama ei hakka. ning äh, selle peale palusin ma komisjoni esimeest homme korraldada komisjoni koosolek ning olen valmis homme andma erandloa ükskõik mis hetkel, selleks et oleks võimalik komisjonilt saada järeldus selle teema kohta ning siis oleks võimalik korraldada arutelu täiskogus kolmapäeval või neljapäeval. ma saan loomulikult aru, et komisjoni päevakord täna on juba praktiliselt lõhki, aga arvestades esimeste konverentsi otsust, palusin härra Moraest homme korraldada niisugune komisjoni koosolek, vähemalt koordinaatorite tasandil kui lubate mulle ühe täpsustuse. nii et sisuliselt tuleb siis kas kogu komisjoni või koordinaatorite koosolek, kus osaleb Taani esindaja, saan ma õigesti aru? härra Lamberts, ilmselt ei ole mingit mõtet ilma Taani esindajate kokku tulla, sellepärast et siis poleks midagi arutada. täna oli mul võimalus Taani peaministriga telefonivestlust pidada ning ma palusin tal saata meile siis vastava esindaja siia. härra Liiva, palun. aitäh, härra president, sooviksin kõigepealt äh, toetada teie ettepanekut selle küsimuse käsitlemiseks. et me kõigepealt palume liibe kolleegidel küsimust arutada ning tahtsin öelda, et kui me hakkame arutama iga iga siseriikliku seadusloome algatus, nagu rohelised praegu teevad, siis tegelikult kahjustab see Euroopa, Euroopa algatusi pigem, sest äh, tekib tõesti küsimus, et mida siis siin tehakse, kui hakatakse võtma selliseid seisukohti ja arutama otsuseid, mida veel tegelikult tehtud ei olegi, nagu antud juhul Taanis äh, varjupaiga taotlejate osas. sest äh, igal juhul jääb meil võimalus neid küsimusi arutada. minu fraktsioon ei näe seda küsimust edasilükkamatuna. aitäh, härra Tsõber! austatud president, toetan ka seda ette pandud menetlust ning lähtun sellest, et meil, meile antakse homme informatsiooni toimunu kohta ning härra Weberile ütlen, et asi ei puuduta siin pretsedenti. ei, tegemist ei ole pretsedendiga ning tegemist ei ole tavapärase seadusloome ettepanekuga Taanis, vaid asi puudutab Euroopa Liidu väärtusi, nendes järgimist. ning äh, nende väärtuste hulgas on põhiõigus varjupaigale ning, ning äh, põhiõigus, selle põhiõiguse piiramisel ei ole lubatud isikute vara konfiskeerida. Äh, usun, et oleme ühel nõul, räägin veel täna õhtul asjast härra Moraesiga, tagamaks, et homme niisugune koosolek toimub. nii, kas on veel mingeid märkusi päevakorra kohta? ei ole. härra Marias, päevakorra kohta? selle juurde tuleme hiljem, siis võtamegi meie päevakorrapunkt üks, härra Langeni raport ning sõna on raportööril. ja härra Marjas, kui ta siia tuleb, siis ma räägin temaga ise sellest.